inimesi lihtsalt hariduseta ja anda neid ettevõtetele, öelda, et küll nad hakkama saavad, ei, me peame neile andma haridust, diplomeid eh, ja oskusi, alles siis saatma nad ühiskonda. suur aitäh, me läheme nüüd edasi, sellega on see debatt lõppenud, me hääletame homme kell kaksteist päeval. järgmiseks aga tuleb äh, proua Hamsi raport, mis puudutab ühenduse äh, abi, mida antakse Oslo TUI programmile. tegemist on siis äh, tuumajaamaga Bulgaarias. Para lanzar el debate tiene la palabra por cuatro minutos la señora ha ja neljaks minutiks saab sõna proua Haams, kes on raportöör. lugupeetud president, suur aitäh tegemist on väga suuremeelse pakkumisega, te annate mulle koguni neli minutit kõneaega ning äh, selle aja jooksul tahaksin siis kõigepealt öelda, et äh, ma ootan väga elavat debatti, ma loodan, et kolleegid äh, Keskkonna- ja Tööstuskomisjonist ning samuti volinik sellesse sellesse debatti panustavad. me oleme tegelikult ka varem pidanud elavat debatti, sest me pole kõigis asjades nõus. me oleme nõus, et meil on vaja ühtset äh, Euroopa toetust Bulgaariale, kes püüab äh, toime tulla Kozlodui tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda reaktori tegevuse lõpetamisega ja vajab selleks abi. ma tahaksin omalt poolt rõhutada, et aastal kaks tuhat kuus äh, sai Bulgaaria juba kolmsada nelikümmend miljonit eurot ning viimase kahe aasta jooksul üle kolmesaja viiekümne kaheksa miljoni eh, euro suuruse toetuse ning eelmisel aastal siis kaheksakümmend üheksa miljonit eurot. homme me hääletame ja me peame otsustama, kas eh, ja kui palju Euroopa Liit edaspidi annab eh, oma solidaarsuse näitamiseks Bulgaariale abi ja kas me kiidame heaks selle abi, mida nüüd on pakutud ja milleks on kolmsada miljonit eurot kui Kosodoi tuumajaama küsimust esimest korda asutati, oli Bulgaaria alles kandidaatriik, ta oli nõus reaktorite töö lõpetama. ja mina omalt poolt oma raportis olen püüdnud uurida seda, äh, millised, äh, millistel tingimustel antakse see viimane makse Bulgaarias, Bulgaariale, mida me praegu arutame, äh, juhul kui see on viimane makse. ja ma tahaksin seekord teha teisiti, ehk siis kõik summad, mida Bulgaaria ei kasuta otseselt Kostlatui tuumaelektrijaama töö lõpetamiseks ehk siis tuumajäätmete käitlemiseks või tuumajäätmete säilitamiseks ohutul moel kui jääb üle mingisugune summa ja eeldatakse, et üle jääb sada kakskümmend miljonit eurot, siis äh, see kasutamata summa peaks minema teadusuuringute jaoks, mis aitaks, äh, mis aitaks välja uurida kuidas neid, mida nende jäätmetega edaspidi teha ja meil on kindlasti seda äh, summat vaja teadusuuringuteks, sellepärast et äh, neid teadusuuringuid ei ole senimaani tehtud. mul on väga kahju öelda, et äh, ma ei suutnud oma komisjonis võita üldist poolehoidu ja teised minu sooviga kaasa ei tulnud kuid äh, mul õnnestus siiski äh, jõuda selleni, et äh, komisjonis lepiti kokku teatavates kompromissettepanekutes ja ma olen omalt poolt püüdnud teha kahte asja ja soovin kindlasti siis rõhutada kahte element, elementi. kõigepealt me räägime reaktorite tegevuse lõpetamisest ja sellest, kuidas ähm, säilitada äh, kasutatud tuumakütust, me peame kindlasti vaatama, kui palju raha selleks äh, kulub ja äh, kui palju raha kulub konkreetselt äh, tuumaelektrijaama seiskamiseks ja selleks, et nendest kasutatud varrastest ohutult, ohutult vabaneda, me peame järgima väga kõrgeid turvastandardeid. tuleb tagada, et see raha, mis antakse Bulgaariale, et seda ei investeeritaks lihtsalt kivisöel töötavatesse jaamadesse kuivõrd need saastavad atmosfääri ju palju rohkem. ning äh, komisjon on muidugi omalt poolt äh, selles poliitilises debatis, väga elavas poliitilises debatis äh, osalenud ja ma loodan, et me teeme härra Oettingeriga suurepärast koostööd ka radioaktiivsete jäätmete kahjutuks tegemisel, aitäh! suur tänu, nüüd komisjoni nimel volinik Oettinger härra president, daamid ja härrad. kolmandal täiskogu õhtul on energia teie, jällegi teie päevakorras. siin me räägime jätkuvast Euroopa Liidu abist Kozlodui tuumajaama lammutamisele. tegemist on olulise teemaga, seetõttu ma tervitan seda konstruktiivset õhkkonda milles see arutelu toimub. proua Harms raportöörina ja variraportöörid on loonud aluse väga öö, sisukaks aruteluks. mul on hea meel, et te toetate üldiselt minu ettepanekuid, näiteks seda, et tuleks eraldada Euroopa eelarvest veel kolmsada lisamiljonit eurot. sest see on Euroopa Liidu huvides ja aitab kaasa ka tuumaohutuse saavutamisele. teiseks, rõhuasetus on tuumajaama tegevuse lõpetamisel. sellele on eraldatud sada kaheksakümmend miljonit eurot ja kolmandaks, kuna Bulgaarial ajaloolistel põhjustel endal piisavalt raha ei ole, peaksid Euroopa rahad tagama ka keskkonna ja tuumajaama lammutamisega tegelevate inimeste ohutuse. veel üks asi, mida ma sooviksin rõhutada. me, komisjon võib nõustuda suurema osa muudatusettepanekutega. ja kuna aega on vähe, keskenduksin ma ülejäänud ettekandes kahele olulisele aspektile komisjoni teatises. proua Harms ja muudatusettepanekud mainivad neid otseselt. esiteks, jätkuv rahanduslik toetus energiasektori meetmetele Bulgaaria valitsus soovib seda, aga edasiseks rahanduslikuks to-, raha, rahanduslikuks toetuseks on ka teisi põhjuseid, näiteks. võrdne kohtlemine Leedu ja Slovakkiaga, kus sellist abi on juba antud. samuti räägime me siin ju kadunud energia to-, to-, tootmisvõimsuse taastamisest ja energiatõhususest. kivisööl, kivisööjõujaamade kaotamine tähendab tohutut energiatõhususe suurendamist ja Bulgaaria energiapoliitika on ju tuumajaama tegevuse lõpetamisega kardinaalselt muutunud. Bulgaaria ees on suured väljakutsed, nad peavad tagama ju energia tarnekindluse. seetõttu kavatseb komisjon ka edaspidi toetada võrkude infrastruktuuri väljatöötamist. siis ka veel toetus geoloogiliseks äh, kütusevarraste ladustamiseks. komisjon toetab raportööri arvamust, et tuleb leida mingisugune lõplik lahendus nende varraste ladustamiseks. aga see, selle lõplik lahen-, lõpliku lahenduse leidmine ei saa olla osaks äh, meie rahandus, rahalise toetuse andmisele, jaama tegevuse lõpetamisele. iga riigikohus, kel, kellel on tuumajaamu, on leida selline lõplik puhkepaik nendele varastele. praegusel hetkel aga on meil tarvis äh, sellist vaheladu nendele varastele, mida, mida aga ei kata meie rahanduslik abi. loomulikult tuleb leida ka see lõplik ladustamiskoht, kuid seda ei saa siduda Kosmotui lammutamisega. lõpliku ladustamise koha küsimust lahatakse veel dokumendis, mis ilmub käesoleva aasta lõpus. seal tegeletakse nii kasutatud varraste kui tuumajäätmete, muude tuumajäätmetega. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et komisjon tervitab seda, et parlament on komisjoniga ühel meelel selles osas, et Bulgaariat tuleb tõesti järgmise nelja aasta jooksul toetada kolmesaja miljoni euroga ja rõhuasetus peaks olema turvalisematel toetusmeetmetel. ma arvan, et see meie kokkulepe, et tuleb Bulgaariat edaspidigi toetada, näitab, et Euroopa Liit toetab Bul-, Bulgaariat ja ka üldist tuumaohutust laiemalt, suur tänu! suur tänu, nüüd keskkonnakomisjoni nimelt annan ma sõna kaheks minutiks härra proua Parvanovale. suur tänu Äh, härra president, lugupeetud kolleegid, nii, mina olen ENMi komisjoni äh, raportöör ja ma toetan seda ettepanekut, mis komisjonilt tuli. mul on väga hea meel, et see joon, eh, millega ma tulin välja eh, oma arvamuses, leidis eh, väljenduse ka lõppraportis. tõepoolest on vaja raha selleks, et aidata Eh, lahti saada tuumaelektrijaamast, eh, on vaja selleks ühenduse eh, abi ja kui me saame ühenduselt raha, siis tõepoolest aitab see meil tuumaelektrijaama reaktori tegevusi lõpetada tunduvalt ohutumal. meil on vaja ka meetmeid, mis vähendaksid ohutust ja seda peaks ka eh, finantseerima ühenduse rahast, eh, sellepärast et eh, see tagab tegelikult energia, energia tootmise antud regioonis, kuid säästab keskkonda meil on väga hea meel, et, eh, et eh, toetatakse energia eh, tõhusust Bulgaarias ja meie energiapoliitikat. mis puudutab radioaktiivsete ainete ladustamist, siis see on äärmiselt oluline teema, aga see ei ole mitte ainult Bulgaaria teema, see on niisugune väljakutse, millega peab tegelema Euroopa Liidu tasemel ja ma kinnitan teile, proua Harms, et Eh, meie ei kavatse üldse kulutada Bulgaarias neid eh, rahasid selleks, et eh, töötada välja mm, või et ehitada uusi sööl töötavaid elektrijaamu. me järgime siin kõiki seadusi, mis Euroopa Liidus on ja me püüame olla hea partner Euroopa Liidule. suur tänu Eh, proua Parvanova. ja ma ütleksin teile kõikidele, et oleks tõepoolest hea meel, kui te kõik räägiksite natukene aeglemalt, sellepärast et eh, tõlgid saadavad pidevaid SOS signaale. Nad teevad seda sellepärast, et kui te räägite nii kiiresti, siis tõlgid ei jõua kuidagi järge pidada nii et, et ainukesed inimesed, kes saavad teist aru, on need, kes oskavad teie emakeelt ja kõik ülejäänud ei saa mitte midagi aru. palun olge nüüd kenad ja rääkige aeglaselt, sest muidu tõlgid ei saa teha oma tööd. nüüd äh, fraktsioonide nimel esimene kõneleja, Raul Rutšev, kaks minutit, esindab ta Rahvaparteid eh, suur tänu suur tänu, härra president. lugupeetud kolleegid, läbirääkimiste käigus, mida me pidasime siis, kui me eh, liitusime Euroopa Liiduga ning teatud poliitiliste jõudude toel eh, olime me nõus sellega, et me eh, sulgeme Bulgaarias tuumaelektrijaama neli reaktorit. Euroopa Liidus Eh, tunti selle üle muret ja meile anti ka finantstoetus selle töö tegemiseks eh, kuni aastani kaks tuhat üheksa. Euroopa Liit andis ka garantiid, et nad jätkavad meie toetamist kuni aastani eh, kaks tuhat kolmteist ja see jätkuabi algab aastast kaks tuhat kümme. mis puudutab nüüd eh, finantsabi, siis eh, meid käsitletakse samamoodi nagu Leedut ja Slovakkiat, sest et ka seal sureti tuumajaamu solidaarsuse ja võrdse kohtlemise vaimus tuligi komisjon välja eh, lisaettepanekuga. Eh, tegelikult eh, see raha, mida me saame, ei kompenseeri neid miljardeid, mida me kaotasime sellega, et me neljanda, et need neli reaktorit vara sulgesime. meil on tõepoolest vaja abi ja enamus sellest rahast läheb eh, reaktori tegevuse lõpetamiseks. meil on vaja moderniseerida oma eh, energiasektorit, meil on vaja saavutada energiatõhusus ja see raport, mida hääletati ITRE komisjonis ja mis sai suure eh, häälte enamuse toetas seda ettepanekut ja aga me ei ole nõus sellega, et siia lisatakse tekst eh, söe elektrijaamade kohta. see arutelu seisab meil alles ees. sellepärast eh, kutsun ma teid üles eh, toetama toetama komisjoni ettepanekut ja palun hääletage roheliste et, muudatuste vastu. nüüd sotsialistide nimel on eh, härra Ivalo Kalfin eh, kaheks minutiks. suur tänu, härra president, eh, härra volinik, kolleegid. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri selle kompetentse töö eest, mida ta tegi. ja ma tänan ka voliniku selle dokumendi eest, mida ta meile esitas. ma ütlen proua Harmsile, et kui seda dokumenti arutati, siis ta tõstatas olulised teemad E, Euroopa kodanikele jaoks, kuid selle e, dokumendi eespanek, et e, eesmärk on toetada Bulgaaria jõupingutusi selleks, et sulgeda reaktoreid tuumajaamas. ma ei ütle, et Eh, see eh, lahendus on kõige parem, aga kui juba eh, see tuumajaama sulgemine oli sisse kirjutatud liitumislepingusse, siis Bulgaaria pidi seda tegema. samal ajal niisuguse tohutult suure ettevõtte sulgemine varem, kui see oli ette nähtud, toob endaga kaasa äh, tohutuid otseseid ja kaudseid majanduslikke kulusid, selles osas pidi meid aitama eh, Euroopa Liit ning nüüd eh, Bulgaaria puhul kasutatakse samasugust eh, abi nagu kahe eelneva liikmesriigi puhul, kes oma tuumajaamad sulges. Euroopa peab Eh, säilitama sidususe oma poliitikas. kuuskümmend protsenti sellest rahast, mis nüüd eraldatakse, läheb otse tuumaelektrijaama eh, sulgemiseks, seda kulutatakse siis Kosloduis ja ülejäänud nelikümmend protsenti Eh, kasutatakse selleks, et suurendada Bulgaaria energiatõhusust ja väljendada CO2 emissioone. ma juhiksin teie tähelepanu vaid nendele küsimustele, mis eh, tõstatusid arutelus eh, komisjoni ja proua Harmsi vahega. mida siis teha kasutatud kütusega. seda küsimust nimetati täna, e, seda nimetas nii raportöör kui ka volinik. tegemist on äärmiselt tähtsa küsimusega ning me loodame, et sügisel e, tuleb selle kohta e, komisjonilt eraldi direktiiv ja siis on parlamendil võimalus ka selle teemaga tegeleda väga põhjalikult, see on oluline teema Euroopa kodanike jaoks. sellepärast ma arvan, et praegusel hetkel ei peaks seadma eeltingimuseks Bulgaaria raha saamiseks selle, et nad lahendaksid läbitöötatud kütuse ladustamise küsimuse loomulikult me ei taha mitte kuidagimoodi eh, vähendada nende eh, riikide vastutust, kellel on tuumajaamad selles osas, eh, mis puudutab kütuse ladustamist. selge on see, et eh, see raha, mida me Euroopa Liidus saame, ei eh, kulutata selleks, et suurendada CO2 emissioone Bulgaarias. me kinnitame, et me ei kavatse seda raha eh, kuritarvitada me tahame, et see tekst näitaks mm, Euroopa Liidu poliitika sidusust, et kõiki käsitletakse võrdselt. oluline on see, et eh, raha kulutataks läbipaistval moel selleks eesmärgiks, mis on ette nähtud. me oleme saanud raha ka teistelt doonoritele, teistelt doonoritelt E, me oleme rakendanud programme koos EBRD-ga ja e, väga varsti hakkab e, vaatama nende rahade kulutamist Bulgaarias Euroopa Audiitorkoda ja ma arvan, et ka praegust raha hakatakse uurima, selle kasutust hakatakse uurima väga tähelepanelikult. Alde nimel saab saab äh, sõna proua Valand. lugupeetud president, aitäh, lugupeetud volinik, kolleegid mina olen energia infrastruktuuri investeeringute ning gaasitarnekindluse raportöör ja seetõttu huvitavad mind kõik energiatarnekindlusega seotud küsimused. ma usun, et Euroopas, Euroopal on selles valdkonnas mängida võtmeroll. kuna olen Rumeenia saadik, siis äh, huvitab mind Koslo tui programm eriti see asub minu riigi äh, piiril ja äh, mõjutab meid keskkonnaalaselt. see asub ainult neljakümne kilomeetri kaugusel Donau jõest ja saja viiekümne kilomeetri kaugusel Budapestist. tegemist on äh, tuumajaamaga, mis on suureks keskkonnariskiks, seda nii atmosfääri kui põhjavee suhtes ja seetõttu on oluline, et Euroopa Komisjon aitaks, Euroopa Liit aitaks seda tuumajaama äh, lammutada ja meil on väga vaja seda raha, mis tuumajaamale on eraldatud. loomulikult äh, tuleb järgida kõrgeid äh, turvastandardeid ning rakendada rahvusvahelist parimat tava. tuumajaama lammutamine peab toimuma väga rangetel tingimustel, muidu võib tekkida suur keskkonnaoht kogu regioonile, seetõttu toetan seda ettepanekut ja olen nõus sellega, et me anname veel kolmsada miljonit eurot sellele projektile. lubage meil, mul teile meelde tuletada, et Euroopa Parlament võttis mõne kuu eest ka väga jõulise seisukoha, millega ütles, et esimesed seitsekümmend viis miljonit eurot antakse kahe tuhande kümnenda aasta eelarvest nagunii kuid äh, me peame käituma alati läbipaistvalt, kui räägime Euroopa Liidu rahast ja selle kasutamisest ja seetõttu olen äh, väga rahul, et Euroopa Komisjonile on juba antud Bulgaariast infot äh, selle raha kasutamise kohta. raha kasutamist tuleb jälgida ja ma usun, et Euroopa Komisjon peab läbi viima seetõttu väga spetsiifilise hindamisprotsessi, kus ta hindab selle protsessi tugevusi ja nõrkusi koostöös Euroopa Äh, Arengupangaga ja teeb edasised plaanid tööks aastatel kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist. me oleme esitanud mitmeid muudatusettepanekuid, millega nõuame Bulgaaria äh, võimudelt äh, pikaajaliste plaanide ja strateegia esi-, ähm, esitamist, mis puudutab siis taaskasutatavate allikate kasutuselevõttu tulevikus, see puudutab eriti neid kolmsada kahtekümmet miljonit eurot, kõnelejad katkestatakse. proua Valan Te olete oma aja ületanud. proua Stejanov äh,, härra Stejanov. tahab kasutada sinise kaardi reeglit. ja selle reegli alusel teilt esi-, teile esitada küsimuse. proua Valen, kas te kuulete mind? proua Valen, ma räägin teiega, kas te kuulete mind? härra Stojanov soovib kasutada sinise kaardi reeglit ja ta palub mul teie käest küsida, kas te kuulete teda, ta soovib teile esitada küsimuse. härra Stojanov, teil on selle küsimuse esitamiseks üks minut. lugupeetud president, aitäh. see küsimus on väga lühike ja väga spetsiifiline. kuna proua Valean esitas küsimuse äh, turvalisuse kohta, siis ma tahaksin teilt küsida, kas te teate, et enne, kui Kozlotõi programmi neli reaktorit äh, äh, kinni pandi, teatati, et neid reaktoreid peetakse Euroopa Aatomienergia Agentuuri poolt tegelikult kõige turvalisemateks üldse. proua Valan, teil on üks minut, et vastata. lugupeetud kolleeg, lugupeetud president mis ma oskan öelda, kas me oleme siin kõik peast põrunud? ma arvan, et paljud inimesed otsustasid, et me teeme ühtemoodi ja me peaksime siis niimoodi ka tegema ja seda ettepanekut toetama, nii et ma ei kommenteeri. suur aitäh teile, proua Valen! ma annan sellisel juhul nüüd sõna härra Tremopoulosele, kellel on üks minut kõnelda roheliste nimel. suur aitäh teile! me peame oma debatis ka arvesse võtma, et viimase kümne aasta jooksul, viimaste aastate jooksul on ähm, Euroopa Liit andnud juba umbes viissada miljonit, miljonit eurot selleks, et lammutada need äh, reaktorid. nüüd me siis anname veel kolmsada eurot, kolmsada miljonit eurot, nii et kokku kaheksasada viiskümmend miljonit eurot, see on tohutult suur summa, lisaks veel kõik need summad, mis on ette nähtud renoveerimiseks ja turvalisuse taseme tõstmiseks, see tähendab seda, et me oleme Bulgaariale andnud suure hulga raha. me ei taha rohkem eh, lehmakauplemist, me tahame, et Euroopa Komisjon tagaks, et eh, tuumajäätmeid käideldaks turvaliselt, see peab olema äh, Äh, jaama ja reaktorite lammutamise programmi lahutamatu osa. me oleme kokku leppinud, Euroopa Komisjon on kokku leppinud et, et nelikümmend protsenti uuest summast läheb reaktorite lammutamiseks, kuid ülejäänuga peab Bulgaaria valitsus ähm, leidma ohutu viisi radioaktiivsete jäätmete jäätmete ladustamiseks ega tohi äh, selle raha abil ehitada kivisöel toetavaid äh, töötavaid jaamu. ma loodan, et me oleme õppinud Türgi ja Venemaa õppetundidest, kes äh, ehitasid äh, hiljuti äh, või tegid plaane tuumajaama ehitamiseks piirkonda, kus toimuvad maavärinad. härra Tremopoulos ütleb, president, teil ei ole rohkem aega proua Parvenova on sinise kaardiga palunud sõna ja nüüd tahaksin siis küsida Trema Pooluse käest, kas ta võtab vastu proua Parvenova küsimuse. proua Parvenova, te võite rääkida, kuid väga lühidalt. lugupeetud president. proua Valean, minu kolleeg ütles, et Bulgaaria ei kasutanud tegelikult äh, hästi seda raha äh, mille nemad said. mina tahaksin tegelikult esitada küsimuse komisjoni esindajale. kas te, kui te kõnelejad katke, katkestatakse, kodukord ei näe ette, te võiksite esitada äh, sellise küsimuse. proua Parvenova, kordab president, kodukord ei näe ette, et te saaksite esitada äh, sellise küsimuse komisjoni esindajale, te saate sinise kaardi abil äh, küsida küsimuse ainult eelkõnelejalt ja seetõttu teie sõnavõtt kustutatakse protokollist ja härra Tremopoulos ei pea vastama. Uh, suur tänu, härra president. mina võitlesin pingsalt selle nimel, et vältida Koslodoi kolmanda ja neljanda rea-, reaktori sulgemist. see enneaegne sulgemine ei olnud vajalik ja see ei toimunud kindlasti mitte turvalisuse tõttu. tagajärjeks on ligniitjõujaamade kasutamine, mis on väga keskkonnavaenulikud, see on üles viinud ka elektri hinnad ja vähendanud Bulgaaria elektri eksporti, ehk siis eh, toonud kaasa nii majanduslikku kui keskkonnakahju. ning nüüd me eh, süüdistame siin Euroopa institutsioonides. õiglane oleks, et Bulgaariat koheldaks vähemalt sama hästi kui teisi riike, kes on pidanud enneaegselt oma vananevad tuumajaamad sulgema ja ma olen rahul sellega, et komisjon tun-, tunnistab seda. loomulikult selle tuumajaama tegevuse lõpetamine maksab palju ja oluline on, et neid fonde eh, ko-, kasutataks vastutustundlikult ja tõhusalt. ja ma loodan, et komisjon ka kinnitab seda. küsimus on siin ka selles, et kadunud energia äh, Äh, tootmise äh, suutlikkus tuleb taastada, Bulgaaria tuleb, äh, peab leidma uued viisid, kuidas tagada energia tootmine, seeläbi ka energiatarnekindlus, mistõttu Bulgaaria ei sõltuks enam ühe võõrvõimu heast tahtest. suur tänu, härra Artman Norden. nüüd härra Ransdorf kuue NGL-i nimel. ma ütleksin ühte asja Oslo Tui programm ei saa keskenduda ainult radioaktiivsete materjalide transpordile ja Bulgaaria energiatõhususe suurendamisele ning alternatiivsete energia, energiaallikate otsimisele. minu arvates tuleb seda programmi näha kui panust terve Balkani regiooni majandusliku ja poliitilise stabiilsuse tagamisele sest Bulgaaria nagu ülejäänudki palk, ülejäänudki Balkan on üks haavatavamaid äh, piirkondi Euroopa Liidust, nagu võis näha ka majanduskriisi ajal. rikkuda ei tohiks artiklit kolmkümmend liitumislepingust, mille kiitsid heaks ka Euroopa Komisjoni inim-, inimesed konsultatsiooniprotsessi ajal, kuigi kahe tuhande üheksanda aastaga see artikkel justkui lõpetas kehtivuse, peab uus abiraamistik samuti äh, ja järjepidevust säilitama artikliga kolmkümmend. suur tänu, härra Ran-, Ransdorf. järgmisena härra Stojanov. kaks ja pool minutit. veel kord suur tänu, härra president. nüüd räägime jälle sellest, nendest almustest mida peaks Bulgaaria saama komisjonilt Kozlodoi äh, sulgemise eest. eksperdid on hinnanud, et nende kahe reaktori sulgemise kulud on palju suuremad kui meie, meileni jõudnud kompensatsioon. minu küsimus on, mi-, miks me üldse oleme nii tegutsenud, miks kaks kõige ohutumat reaktorit Euroopas nagu seda ütles üks kõige prestiižsemaid rahvusvaheliseid agentuure, rahvusvaheline aatomienergia agentuur. miks tuli need kaks reaktorit sulgeda? see on hullumeelsus. kuidas selline raport sattus roheliste kätte? kes nagu Markus Antonius alustasid seda sõnadega, kuidas äh, hävitust läbi viia kolleegid, teie ei tohiks üldse siin sõna võtta, sest sest teie riik äh, pressis Euroopa Liidult palju suuremaid rahasummasid välja, kui praegu Bulgaariale äh, äh, praegu eraldatakse, seega olge parem vait ja pidage suu kinni selles osas, palju Bulgaaria raha peaks antama. Kreekal on samuti probleem, sest Koslotui sulgemisega on kaasnenud CO2 heitmete hulk ja seetõttu soovivad nad veel rohkem tõmmata rahasid Bulgaariast välja ja suunata nad mujale. Nad üritavad siin sirget nägu teha, sest nad ei suuda oma valijatele selgelt äh, selgitada, miks maksumaksjad peavad rohkem maksma, aga CO2 heitmete hulk suureneb. veel üks muudatusettepanek on selline, mille kohaselt Kozlodui on selline hea näide, aga kahjuks on ta ainult näide sellest, kuidas vanamoodsad reaktorid oleks võinud tegelikult töötada korralikult. ainuke näide tulevikuks on negatiivne näide poliitilisest jaburusest, milles, mil, mis läbi üks kõige edukamaid majandusharusid selles riigis äh, suleti. härra Stojanov Te kompasite praegu väga korrektse käitumise piire. ma ei sul-, pannud teie mikrofoni kinni, sest ma üritasin olla heldekäeline ja üritan olla heldekäeline ka roheliste kolle-, meie roheliste kolleegide suunas, keda te otseselt ründasite. me, ma olen valmis kõik ära kuulama, aga minu arvates oli teie kõne vastuvõetamatu ja järgmine kord ma katkestan teid ja lülitan teie mikrofoni välja, sest nii jumal teab, kuhu me jõuame. nii palju siis fraktsioonide nimel kõnelejatest ja nüüd enda nimel rääkijad. kõigepealt pooleteistkümneks minutiks härra Stolojan. Äh, suur tänu, president ma tahaksin tänada, tänada komisjoni, sest kuigi me praegusel hetkel tegeleme rohkem finantskriisi mõjudega, võtab komisjon tõsiselt ka teisi väljakutseid. Bulgaarial on õigus saada temale lubatud rahasummad kätte, selleks et lõpetataks selle tuumaelektrijaama tegevus ma toetan elektrienergiat. mis on toodetud tuumajaamades. ja ma ei usu, et Euroopa suudaks oma puhta energia eesmärgid saavutada ilma tuumaelektrijaamadeta ma arvan ka, et igal riigil on õigus ehitada tuumaelektrijaamu. aga meil siin Euroopa Liidus on ka kollektiivne vastutus. ja peaksime ka üles näitama solidaarsust näiteks tuumajaamades kasutatavate tehnoloogiate jagamise osas. ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks aga väga karmilt uue, uusi Äh, su-, suhtuma uutesse tuumaelektrijaama projektidesse. suur tänu, härra Stolojan, härra Paletskis kaks minutit. suur tänu, härra president, härra volinik, ma õnnitleksin raportööri hea töö eest ja ma toetan seda dokumenti, mida me praegu lahkame. ma toetan ka mõtet, et Bulgaariale tuleks anda kolmsada miljonit eurot abi sulgemaks kolme aasta jooksul neli Kozlodui reaktorit. samal ajal tuleb aga tugevdada nende fondide kontrolli, juhtimist. teisalt, me näit-, lõpetame siin ebaõigluse ja näitame üles solidaarsust, sest Leedu ja Slovakkia on juba sellist abu, abi saanud, sealsed reaktorid on lõpetanud tegevuse olid, on aegunud juba mõnda aega, seetõttu tuleb nad sulgeda, seega vähendame me keskkonnariske ja saame paremini ära kasutada sealsete töötajate oskusi ja kogemusi. pärast tuumajaama sulgemist on sealse tuumajaama personali ees uued väljakutsed ja Leedu kogemuste põhjal võib öelda, et tõkked on ettearvamatud ja mingisugust ajakavast ja selle täitmisest ei saa täita, rääkida. loomulikult arvan ma, et tegevuse lõpetamisele ja lammutamisele peaks kulutama suurem osa rahadest, samuti ladustamise peale, aga tuleb äh, ho-, hoolitseda ka inimeste eest. loodetavasti Bulgaaria ja Euroopa Liit aitavad äh, tuumajaama personali ja äh, seal selle ümbruskonna inimesi kohaneda uute tööturutingimustega. on oluline ümber koolitada sealsed inimesed ja aidata neil kasutada oma teadmisi ja kogemusi teistes tööstusharudes, tuleb luua uusi töö, töökohti ja viljakamaid tööstusharusid, suur tänu! suur tänu, härra Paletskis! Äh, nüüd on sõna härra Šimanskil. ta ei istu oma tavalisel kohal, ta on kusagil mujal, palun sõna teil. suur tänu, härra president nelja reaktori tegevuse lõpetamine Kosloduil on eh, suuresti kahjustanud eh, energiatootmise võimet Bulgaarias. see on mõjutanud terve regiooni tarnekindlust ning on toonud kaasa CO2 emissiooni suurenemise. see on oluline teema meie parlamendi jaoks. aga eh, me ei saa ju ühe liikmesriigi energiaprobleemidele selga eh, pöörata. Eh, kõige tähtsam printsiip antud juhul peab olema solidaarsus. praegu paistab, nagu me püüaksime diskrimineerida ehm, eh, tuumaenergiat ning me keelame liikmesriikidel teha seda, mida nad tahavad. suur tänu, härra Šimanski. järgmisena proua Gretu, kaks minutit. suur tänu probleem Koslodui tuuma, tuumajaama nelja reaktori eh, sulgemisega ei ole mm, seotud mitte ainult Bulgaariaga, asi on selles, et kogu see sulgemisprotsess eh, puudutab naaberriike ning see peab olema ka eh, eeskujuks teistele riikidele, et ohutus on kõige olulisem Oslo tui projekt on alati tekitanud eh, probleeme ja muret mm, Rumeenia jaoks, eriti pärast Tšernobõli eh, õnnetust. sellepärast on äärmiselt oluline, et Oslo tui kohta antakse informatsiooni avalikkusele, kõikidele, keda see huvitab, et räägitakse, milline on ka oht mm, eh, oluline on see, et kõik teaksid, mis toimub kasutatud kütusega ja sellepärast antaksegi Bulgaariale raha, et nad lahendaksid neeme. seda raha andmist ei tohi peatada. tundub praegusel hetkel, et raha on piisavalt, aga tegemist on ikkagi ainult arvutusliku summaga, sellepärast on vaja äärmiselt olulis-, äärmiselt täpset planeerimist, kuidas see töö toimub ja see peab toimuma ka järelevalve all. suur tänu, härra Gretu. ja viimane kõneleja on härra Baltšiitis, kaks minutit. suur tänu, härra president mõned Kesk- ja Ida-Euroopa maad, kes liitusid Euroopa Liiduga, võtsid endale keerulisi poliitilisi kohustusi, mis on seotud tuumajaamade, eh, tuumajaamade tegevuse lõpetamisega ja kütuse ladustamisega. Need standardid, ohutusstandardid, mida sellel puhul eh, rahut-, eh, kasutatakse, on pärit Euroopast ja sellepärast on nendel vaja raha, just nimelt Euroopa raha, et selle tööga hakkama saada. oluline on ohutus ja eh, kuna rakendatakse Euroopa norme, siis on tekkinud ka lisavajadused, see on tekitanud maa, nendele riikidele probleeme ja e, nendes riikides on puudus e, energiaressursist sellepärast mul on väga hea meel, et komisjon tuli välja ettepanekuga aidata Bulgaariat, sest ilma Euroopa toeta ei suuda Bulgaaria nii nagu Leedu eh, sulgeda mm, reaktoreid ning teha seda turvaliselt. suur tänu, härra Baltšiitis. nüüd on eh, üksikkõnelejate nimekiri eh, suletud ja me alustame avatud mikrofoniga. mitte keegi sõna ei ole soovinud ja see tähendab, et me võime anda sõna otse maid härra volinikule. volinik Ottinger, palun. daamid ja härrad, suur aitäh! suur aitäh selle avameelse diskussiooni üle, mis toimub nii delikaatsel teemal. ma tahaksin rõhutada, et ka komisjon omalt poolt tervitab asjaolu, et nii raportöör kui Euroopa Parlamendi liikmed üldiselt nõustuvad komisjoniga. Nad nõustuvad, et aastatel kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist tuleks anda Bulgaariale kolmsada miljonit eurot abi, et Bulgaaria saaks turvaliselt vabaneda kasutatud kütusevarrastest ning et me saaksime olla kindlad, et toetatakse ka tulevasi elektritootmise projekte ma arvan samuti nagu teiegi, et Euroopa Liidu raha tuleb kasutada korrektselt ja et selle kasutamist tuleb jälgida. ma võtan arvesse neid märkusi, mida te siin tegite ja olen täiesti kindel, et ka nõukogu arvestab Euroopa Parlamendi seisukohaga. ma usun, et te olete aidanud määruse eesmärke selgitada. kui Euroopa soostub Koslatui eh, edasisi töid rahastama, siis näitab see, et Euroopa on Bulgaariaga solidaarne. tuumareaktori lammutamine on üks meie tähtsamaid prioriteete, seda Euroopa Liit alati ka rõhutab, nii et proua Harms, me toetame teid. suur aitäh teile, härra Ottinger, ning nüüd saab viimase eh, kõnelejana tänases debatis sõna proua Haams, kes on raportöör. suur tänu. ma tahaksin veel kord lõpetuseks rõhutada, et Leedu, Slovakkia ja Bulgaaria tuumajaamade sulgemine sõltub suureski ka rahvusvahelisest ekspertiisist ja rahvusvaheline aatomienergia agentuur vaatas need äh, tuumajaamad üle ja ütlesid, et mitte mingisugusel viisil ei ole võimalik ka läbi renoveerimise tagada, et äh, need jaamad täidaksid Euroopa standardeid. see oli tark otsus, aga seetõttu peame me ka homme üles veel kord näitama solidaarsust, nagu me seda tegime nii Leedus kui Slovakkias ja eraldama neile piisavalt rahasid. teiseks, ma sooviksin veel kord viidata sellele, et igas nendes, nendes riik, nendest riikidest, nagu ka peaaegu igas Lääne-Euroopa riigis ja üle maailma ei ole veel kuskil leitud vastutustundlikud lähendust, äh, lahendust äh, tuumajäätmete ladustamisele, lõplikule ladustamisele. palju, kuigi paljud riigid on miljardeid eraldanud selle äh, lah-, lahenduse leidmiseks ja kulutanud selleks kümneid aastaid. selles arutelus peavad, peab silmas pidama just eelkõige just tuumajäätmete ohtlikkust, sest mina ja paljud-paljud Euroopa kodanikud arvavad, et tuumajäätmete risk, eh, poolt tulenev risk on nii suur, et see ei õigusta tuumajaamade ehitamist. aga seda asja võib arutada kunagi hiljem, suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, proua Harms! sellega oleme jõudnud aruteluga ühele poole, hääletus toimub homme lõuna paiku, istung aga algab homme kella kümne, kümme ja lõpeb kell viis. päevakord on avaldatud ka parlamendi veebileheküljel. suur tänu, et te pidasite kinni oma kõneajast.